homme. nüüd läheme päevakorraga edasi. järgmine päevakorrapunkt on taas kord avaldus, mille teeb komisjoni asepresident ja see puudutab tuumaohtu ja inimõigusi Põhja-Koreas. proua Ashton, teil on jälle sõna. Põhja-Korea on üks kõige isoleeritumaid riike maailmas ja üks vaenulikumaid oma naabrite vastu tema rahvas, välja arvatud väike eliit, kannatab igapäevaselt puuduse all. ebapiisav toit ja toiduvarust, toiduga varustatus muudab nad sõltuvaks rahvusvahelistest doonoritest. aga olukord eh, näitab, et mingisugust positiivset muutust ei ole olnud. inimesed küll kannatavad ja režiim kanna-, raiskab raha eh, sõjaliste, eh, sõjal, sõjanduse peale Need kuuepoolsed läbirääkimised võiksid pakkuda sellele riigile väljapääsu, kuid need ei lähe edasi. vaatamata lootusele, et uue juhtimise all asjad muutuvad, on Põhja-Korea endiselt otsustanud töötada välja ballistiline tuumarelv detsembris ja veebruaris olid äh, tuumakatsetused, need olid provokatsioonid, mis tekitasid olulisi ohte rahvusvahelisse, rahvusvahelisele kogukonnale. me oleme kõige tugevamal võimalikul moel hukka mõistnud need viimased äh, tuumakatsetused. see on maailma rahule ohuks ning äh, tuumarelva leviku tõkestamise mehhanismidele ohuks samas kui Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on pidevalt Korea, Põhja-Koreale ütelnud, et nad võiksid ja püüdnud neid kaasata. Äh, ja tegin seda ka hiljuti oma mm, kolleegidega USA-st ja Hiinast. eriti olen ma äh, ergutanud Hiinat, et nad avaldaksid survet Pyongyangile ja see on minu päevakorras ka siis, kui ma järgmisel äh, kuul lähen Hiinasse samuti olen ma olnud ühenduses Lõuna-Koreaga ja Lõuna-Korea on valmis ka selgelt kaasama Põhja-Koread ja Jaapan on astunud samme. rahvusvaheline kogukond läbi ÜRO Julgeolekunõukogu on näidanud üles pretsedenditut üksmeelt, saates selge sõnumi Põhja-Koreale. nimelt ei, et ei aktsepteerita äh, rahvusvahelise tuumarelva leviku tõkestamise režiimi jätkuvaid äh, rikkumisi. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kaks tuhat kolmkümmend, üheksakümmend neli, milles lepiti kokku seitsmendal märtsil, äh, kehtestab uued äh, piirangud eriti finantssektorile ja seal on öeldud selgesti, et ÜRO Julgeolekunõukogu võtab täiendavaid meetmeid, kui Põhja-Korea jätkuvalt rahvusvahelisi reegleid ei täida. ma tervitan ka USA, Hiina ja Venemaa jõupingutusi, mis äh, äh, lähedaste naabritena äh, on, on väga huvitatud sellest, et asjad paremaks muutuksid ja ka Euroopa Liit on toetanud kuuepoolsete kõneluste edenemist me oleme süstemaatiliselt äh, toetanud äh, ÜRO režiimi ja kehtestanud ka sanktsioone äh, nii kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande üheksandal kui ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning ka selle aasta veebruaris. me oleme töötanud välja uued meetmed, mis on kooskõlas Julgeolekunõukogu resolutsiooniga keeld äh, ballistiliste äh, rakettide sektorisse kuuluvate komponentidega kauplemisele, ka tavarelvastusega kauplemisele ja ka mõningad finantstehingud, mis on seotud Põhja-Korea Keskpangaga ja mõnede valitsusorganitega. me, me oleme äh, väga mures selle üle, et Kim Jong-un on ähvardanud maa pealt pühkida ära ühe väikese Lõuna-Korea saare ja öelnud, et tuhande üheksasaja viiekümne kolmanda aasta relvarahuleping on kehtetu. sedasorti provokatsioon on täiesti vastuvõetamatu, just sellel põhjusel kaheksateistkümnendal veebruaril Välisasjade Nõukogu võttis vastu ka uue eh, piiravate meetmete paketi, mis tugevdavad veelgi neid meetmeid, mis ÜRO Julgeolekunõukogu kahekümne teisel jaanuaril vastu võttis. me oleme väga mures üle inimõiguste olukorra pärast Põhja-Koreas ja koos Jaapani ja Jaapaniga me toetame resolutsiooni Inimõiguste Nõukogus Genfis, et pandaks kokku uurimiskomisjon inimõiguste rikkumiste kohta äh, Põhja-Koreas. samas me oleme andnud abi äh, Põhja-Korea inimestele humanitaaralustel. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal andsime kümme miljonit eurot selleks, et hädatarvilikku toiduabi anda läbi Maailma Toiduprogrammi see abi oli suunatud kõige haavatavamatele inimestele, näiteks alla viieaastastele lastele, kes on lastekodudes, rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele, vanuritele ja puuetega inimestele. ja jätkuvalt me aitame ÜRO-d tema jõupingutustes et rahvusvaheline kogukond oleks ühtne. ainult niiviisi me saame eh, võidelda tuumarelva leviku vastu ja toetada Põhja-Korea rahvast, aitäh! aitäh! fraktsioonide nimel saab kõigepealt sõna härra Elmar Brokk, teil on Rahvapartei nimel kaks minutit kõneaega. austatud president, austatud komisjoni asepresident, austatud kolleegid, sooviksin teid tänada teie sõnavõtu eest ja selle eest, mida viimastel nädalatel on saavutatud Põhja-Korea on riik, mis kasutab ära omaenda inimesed, tekitab äh, tohutut kannatust, samas on tegemist riigiga, mis on äärmiselt agressiivne. sellise riigi puhul, kes ähm, töötab välja tuumarelvi igasuguste kokkulepitud eeskirjade vastaselt, äh, kellel on pikamaa raketiprogrammid, äh, Ehm, põhjustab tõsist muret ning äh, tühistatud on ka viiekümne kolmanda aasta relvalahu kokkulepe. kõikide nende kontaktide käigus, mis meil on olnud konflikti olukorras, kõik need ähm, kontaktid on katkestatud ja mm, tekib küsimus, kas äh, Põhja-Korea kujutab endast vahetut äh, ohtu, kohest ohtu äh, eks sõjaohtu, mida me ei ole selles piirkonnas hiljuti näinud ja küsimus tekib, et kuidas see äh, mõjutab kogu selle piirkonna tulevikku, kus, kus ühel riigil on äh, nii-öelda tuumavõimekus. Äh, kas see tähendab seda, et ka teised riigid selles piirkonnas soovivad endale saada tuumarelva, et ennast kaitsta? ja kui nüüd äh, mõelda kas või Iraani peale, siis äh, mm, siis võib äh, tekkida olukord, kus ükskõik millise riigi tavalise muul puhul muutub tavapäraseks, et nende relvastus kuulub ka tuumarelv. loomulikult siinkohal mängib olulist rolli Hiina, väga hea, et Hiina on selles protsessis osalenud. Ähm, Korea ja Hiina suhted on olulised, see on üks võimalus, kuidas avaldada survet, me peame kindlasti rääkima Hiinaga ja veenma neid võtma tarvitusele täiendavad meetmed. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Koomes, teil on kaks minutit. aitäh ennetava tuumarünnaku mm, ähvardused on vastuvõetamatud selliste riikide nagu mm, Lõuna-Korea ja Jaapani suhtes. see õõnustab julgeolekut piirkonnas ja kogu maailmas ning on vastuolus tuumarelva leviku tõkestamise lepingu sätetega Põhja-Korea tegevus ohustab äh, nende endi riiki, nende endi inimesi, äh, kogu majandus on keskendunud selleks, et töötada välja tuumarelvad, mis tähendab seda, et et äh, Põhja-Korea enda rahvas elab vaesuses, nende inimõigusi tallatakse pidevalt jalge alla. Põhja-Korea juht on võib-olla nõnda hullumeelne, aga mm, inimesed on eh, mures, sest eh, lõppkokkuvõttes eh, jõuavad nad olukorda, kus nad sõltuvad täielikult välisabist, kõigepealt Hiina abist. Hiina on Julgeolekunõukogu alaline liige ehk Hiinaga tuleb jätkata koostööd et e, võtta vastu resolutsioonid, e, et lõpetada agressiivne tegevus e, piirialadel, vaid Hiina suudab Pyongyangi veenda tulema läbirääkimistel laua taha, tuleb jätkata kuuepoolseid kõnelusi, et luua tuumavaba, relvavaba tsoon ja rahumeelne tulevik nii Lõuna- kui Põhja-Korea inimestele. Ehm, sanktsioonidega ehm, me seda ei saavuta, tuleb ehm, dialoogi mm, laiendada nii palju kui võimalik, hõlmates võimalusel ka kodanikuühiskond, kui, kui see on olemas. igal juhul Hiina peab sekkuma. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Katsin. proua Ashton, kallid kolleegid, kriis äh, Korea poolsaarel äh, on võib-olla virtuaalne, aga, aga diktatuur on seal väga reaalne. viimased sündmused äh, sellel poolsaarel lähevad kaugele sellest, mida on võimalik ennustada nii kodus kui rahvusvahelisel areenil. liigutakse noatera peal ning igasugune sellise käitumise õhutamine on vastutustundetu, see ohustab inimeste elu nii Põhja- kui Lõuna-Koreas. Põhja-Koreas eh, piinatakse omaendi inimesi. keegi ei kujuta siin mingit ohtu, ei sõjalist eh, ega muud ohtu Põhja-Koreale välja arvatud selle riigi oma režiim. Kimi dünastia eh, uus juht eh, katsetab kõikide nii-öelda närve, ka naabrite omi, ka Hiina omi või võib-olla tõesti eh, Kim Jong-un soovib majandusreforme, võib-olla paremaid elustandardeid oma rahvale, samas see, mida nad eh, sõjaväelisel tasandil teevad, on liiga ohtlik. neljakümne kuue eh, ohvri eh, mälestus, kes said surma patrull-laeval kolm aastat tagasi, on meil veel meeles, meie oluline strateegiline partner väärib meie toetust ja tuleb tunnustada nende äh, mõõdukat konstruktiivset äh, lähenemist. samas äh, loomulikult äh, tuleb tagada põhiinimõiguste järgimine nende endi riigis ning Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peavad ähm, siin oma sõna sekka ütlema. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kronberg, teil on kaks minutit. The... lugupeetud saadikud, rohelised eh, mõistavad samuti hukka eh, tuumatestide ning eh, rakettide vallas tehtava tegevuse. me nõustame hukka ka ametlikku teadise, mille kohaselt riik kasutab õigust ennetustööd teha tuumarünnaku vastu me kutsume üles eh, ÜRO hardast kinni pidama eh, Põhja-Korea juhte ning kutsume neid eh, kiireloomuliselt üles ratifitseerima ka selle lisaprotokolli Eh, samuti eh, peaksid nad kinni pidama lubadustest eh, moratooriumi kohta ja raketitestide kohta ning peaksid alla kirjutama ja ratifitseerima uue tuumatestide kokkuleppe. me kahetseme, et resolutsioonis ei räägita rohkem sellest, mida teised tuumarelvariigid peaksid ja võiksid teha selleks, et kaotada tuumarünnakute oht lõplikult või tuumasõja mm, oht lõplikult tuumarelva omavad riigid, isegi mõned Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid oma statuuse, staatuse ja prestiiži ning äh, tuumarelvade omamise vahelise seose ära kaotama. seeläbi äh, peaksid äh, nad takistama ka teisi riike tuumarelvi soetamast. me peame tegema rohkem jõupingutusi tuumarelvadest vabanemiseks nii tuumarelvi omavad äh, riigi, tuumarelvi omavad riigid peaksid aktiivselt äh, tuumarelvadega vabanemisega tegelemine, me kaks kolmandikku liikmetest on andnud oma jah-sõna sellele, äh, tegemist on hea lähtepunktiga ja me peame kõvasti edasi töötama relva, relva, tuumarelvade leviku tõkestamise valdkonnas. suur aitäh, härra Migalski, palun üks minut. E- lugupeetud daamid ja härrad, me räägime väga tõsisest teemast. demokraatia puudus eh, Põhja-Koreas on tinginud olukorra, kus Põhja-Korea režiim võib osutuda väga tõsiseks väljakutseks rahule maailmas. me peame silmas pidama ka neid äh, Põhja-Korea elanikke, kes tohutult kannatavad. Äh, tegemist on maailma kõige rõhuvama režiimi ja elavate inimestega, me peaksime koos ameeriklaste ja Lõuna-Korea valitsusega Äh, tagama nende julgeoleku ning lõpetama äh, tuumatestide tegemise. peame mõtlema vaeste Põhja-Korea elanike peale, kes täna kannatavad oma valitsuse tõttu, aitäh. suur aitäh, härra Pahton, äh, te ei tundu siin olevat, nii et järgmisena saab sõna härra Scholz. Scholz, suur herr präsident frau ashton! suur aitäh lugupeetud äh, juhatajale proua ashton! kaks aastat tagasi täpselt äh, Jaapani läänerannikul äh, toimu-, idarannikul toimunud maavärin näitas, kuivõrd suureks ohuks on tuumatehnoloogia inimeste jaoks ja see käib äh, tuumatehnoloogia tsiviilkasutamise kohta, seda enam aga kehtib see sõjaväelise kasutuse kohta. Äh, tuuma äh, kliimakiiretuse tagajärjed on olnud kohutavad kõikjal, kus katastroofid on aset leidnud, Tšernobõlist Jaapani ja me peame eh, võitlema tuumaleviku vastu kõikide vahenditega. ei ole mitte mingit õigust, eh, õigustust sellele ei rahvusvahelisega riikide eh, enda õigusloomes, et kasutada tuumarelvi mm, ennetavalt. ärgem unustagem seda, mis mis Korea poolsaarel toimub, see ei, ei toimu kuskil virtuaalses ruumis väljaspool ajalugu, väljaspool maailma, vastupidi. juba pool sajandit on see seal käimas. tuumaprobleemid seal ei ole mitte põhjuseks, vaid tagajärjeks neile probleemidele, mis tegelikult probleemis on juba aastaid see kestab ja on selge, et me peame üritama leida konfliktile lahenduse. see on võimalik aga ainult poliitilise äh, lahenduse raames. Äh, äh, tuleb kasutada ära ka Ameerika Ühendriikide ning Hiina vahendustegevust. tegemist on kaits-, selliste võimudega, kes peavad oma poliitilist vastutust kandma. suur aitäh järgmiseks, proua Toots, palun! suur aitäh, lugupeetud juhataja, kõrge esindaja. ebaseaduslikud tuumatestid, mis eelmisel kuul läbi viidi Põhja-Koreas, ilmselgelt seovad ohtu äh, piirkondliku rahvusvahelise julgeoleku äh, karmimad kaubandussanktsioonid muidugi on äh, hea samm, aga lisaks sellele me näeme, et Põhja-Korea tuumarelva otsingute taga on hoopis teine reaalsus. suur osa elanikkonnast kannatab äh, puuduse käes, neil ei ole piisavalt süüa, nad on äh, töölaagrites, nad on vaesed ja nad on üksinda. Põhja-Korea on kõige keerukam äh, koht maailmas, kus kristlane olla. seal on piinamine levinud ja tagakiusamine on täiesti vastuvõetamatu meie jaoks parlament peaks kasutama arutelu selleks, et edendada mm, põhiõigusi, liitumisvabadust ja usuvabadust. me peaksime andma hääle tuhandetele korealistele, kes ei ole oma loodusest loobunud, et ühel heal päeval nende usku tunnustatakse. mulle pakub huvi teie mõte uurimiskomisjon luua ning ma tahaksin teada, kas te saaksite selgitada rohkem, kuidas te selle tööd tulevikus näete? kõnelejad katkestatakse suur aitäh, järgmiseks härra Kelam. suur aitäh, proua Ashton. Äh, Ameerika Ühendriikide luureagentuuri juht, siis Becker ütles äh, kongressile, et Põhja-Korea on tõsiseks ohuks äh, Ameerika Ühendriikidele ning samuti oma naabritele aset leidis kolmas tuumarelvade katsetus. ja samas, kui Iraan äh, üritab ähm, aega võita, siis Põhja-Korea on üles näidanud täielikku äh, rahvusvahelistest lubadustest, kohustutest, äh, kohustuste eiramist Põhja-Korea aga ei saa üksinda toimida, ma usun, et Hiina mängib siin samuti olulist äh, rolli ja Hiina tundub olevat äh, äh, äh, hämmingus Põhja-Korea käitumise tõttu, aga ideoloogiliselt on ikkagi äh, Hiina seotud Põhja-Koreaga. tundub, et äh, Hiina ei ole huvitatud Põhja-Korea režiimi kokkukukkumisest. veel üks aspekt, koostöö Põhja-Korea ning Iraani vahel. Nad selgelt teevad koostööd rakettide väljatöötamisel, aga ilmselgelt äh, ka tuumavaldkonnas. seega on äh, tegemist äh, sellise ebademokraatliku võrgustikuga, mis toetab riike nagu Iraan ning Põhja-Korea ning me näeme, ja kõnelejad katkestatakse. Äh, juhataja, vabandan, aga ma tõesti pean väga karm olema. järgmiseks kõnelejaks proua Kopa. Äh, aitäh. me peame hukka mõistma uued provokatsioonid Pyongyangist ja see on selge, me peame olukorra halvenemist vältima, tagama rahu piirkonnas. Põhja-Korea režiim peab hakkama vastama oma elanikkonna tegelikele vajadustele. humanitaar, humanitaarkriis eh, on seal, eh, tuleb inimõigustest kinni pidada, aga selle asemel nad hoopis investeerivad eh, kallistesse relvaprogrammidesse. selle me peame hukka mõistma, see peab olema meie sõnumiks homses revolutsioonis. ja me ei peaks piirduma aga ainult tuumaküsimusega ning raketikatsetustega Iraan, suhted Iraaniga, kõik see peab olema meie jaoks äh, võimaluseks äh, vaadata, kus me oleme eksinud, kus me oleme eksinud tuumarelvade äh, leviku tõkestamisel. me peame takistama seda, et ka teised sellest eeskuju võtavad. isoleerimine ei ole siiamaani mingeid tulemusi toonud, meie mm, me peame lähtuma sellest, et me peame äh, olema pühendunud sellele küsimuse lahendamisele, mitte lihtsalt isoleerima poliitiliselt need riigid. me peame äh, lähtuma humanitaarõigustest ning äh, isoleerimine, see ei ole lahendus, see on täiesti katastroofiline kõikide jaoks. tuumarelvade eksistentsil samuti maailmas ei ole mingit mõtet suur tänu. nüüd saab äh, minutiks sõna härra Hefner. härra president, kolleegid, see tuumarelvaga ähvardamine on kõikjal ohtlik ja me peame tegema kõik selleks, et äh, Korea poolsaarel ei oleks tuumarelvi aga sellest ei piisa, et me ainult räägime sellest, Põhja-Korea on diktatuur ja ta on vangistanud teatud mõttes oma kodanikud, nad ei saa vabalt reisida ei riigisiseselt ega väljapoole. tegemist on niisuguse kiviaegse kommunismiga, ei lubata vabadusi, ei pressivabadust, ajakirjandusvabadust, ei mingeid demokraat-, mingit demokraatiat, inimlikku vabadust mitte kuidagi. ja meie Äh, eriraportöör äh, Põhja-Korea olukorrast räägib väga tõsistest inimõiguste rikkumistest, elu, õigus elule, õigus toidule, õigus tervisele, piinamine, äh, kadumised suurtesse laagritesse, mm, kinnipanemised, hukkamised, mida lapsed ja naised on, sunnitakse pealt vaatama. et lisaks sellele välisele provokatsioonile Äh, peame me hoolitsema ka selle eest, et ÜRO Inimõiguste Komisjon uuriks seda olukorda Põhja-Koreas, vaataks kõiki aspekte ja võtaks vajalikud meetmed rahvusvahelise õiguse alusel. suur tänu! suur tänu, armas kolleeg, ja nüüd poolteist minutit räägib asepresident Protasevitš. suur tänu! ma arvasin, et see masin ei tööta, aga toimib küll, mikrofon töötab ka. kõrge esindaja, armsad kolleegid, kaks nädalat tagasi olin ma Rahvapart-, Euroopa Parlamendi delegatsiooni liige ÜRO Genfi kohtumisel ning seal oli meil võimalik rääkida ka ÜRO inimõiguste kõrge Eh, volinikuga, kes on ka endine inimõiguste küsimuste kohtunik ning tema jagas meiega oma muret selle tohutult traagilise olukorra üle, mis puudutab inimõigusi Põhja-Koreas. Läinud esmaspäeval ÜRO esindaja esi-, ütles oma järeldusi ja tegi ettepaneku panna kokku uurimiskomisjoni, mis hakkaks tegelema ilmsete inimõiguste rikkumistega Põhja-Koreas ja seda resolutsiooni oodatakse ka sellel kuul vastuvõetavat nii et äh, meie arutelu on ka väga kohasel hetkel toimumas ning me lisame oma hääle rahvusvahelisele kogukonnale selleks, et me öelda, et me ei ole nõus äh, sellega, mis Põhja-Koreas toimub, vaesusega, hukkamistega, kõige sellega. suur tänu ja nüüd räägib poolteist minutit härra Kutaš. härra president, kõrge esindaja, Põhja-Korea agressiivset Äh, ettevõtmised, millest värskeim on see tagasiastumine vaherahulepingust. Need agressioonid on vägagi, agressiivsed meetmed on vägagi äh, murettekitavad, nad peavad lõpetama oma sõjaka jutu sest siin on ju löögi all tema om-, selle, sellesama riigi kodanikud, kes on vaesed, kes sõltuvad ainult rahvusvahelisest abist ja on poliitiliselt ja majanduslikult ka erist-, eraldatud kõikidest. aga dialoog on see, mis meid viiks edasi. Äh, äh, nad peavad tagasi äh, uuesti hakkama hoiduma tuumakatsetustest, liituma uuesti mm, selle vastava tuumakatsetuste keelustamise lepinguga äh, ja Hiina huvides on see, et ka piirkonnas oleks äh, stabiilsus, kuna ta on põhiline äh, Põhja-Korea kaubanduspartner. Hiina peab veenma, et oleks võimalik, veenma Põhja-Koread, et jõutaks rahuliku lahenduseni. ja ka Euroopa Liidul peaks siiski mingisugune kommunikatsioon toimuma Põhja-Koreaga suur tänu ja nüüd saab sõnaks, sõna minutiks proua Senitši. suur tänu. olukord inimõiguste valdkonnas Põhja-Koreas on tõesti kõige hullemaid maailmas. hukkamis, alaealiste hukkamised, poliitilised repressioonid, tagakiusamine, mõrvad vägistamised ja muud vägivallavormid on need, mida sagedasti korratakse ÜRO vastavates raportites. ÜRO sanktsioonid aga ei muuda eriti midagi ja sellepärast lisaks sanktsioonidele on oluline jätkata ka dialoogi. esmalt peame töötama välja ühise positsiooni seoses Põhja-Korea režiimiga tegelemisega ja olukord on tõepoolest väga tõsine, sellepärast et see ei ole seotud mitte ainult piirkondliku julgeolekuga, vaid ka üleilmse julgeolekuga. kui me räägime Põhja-Korea tuumaprogrammist, siis siin tuleb oma seisukohta kujundada ka väga selge avaldusega selle kohta, mida Euroopa Liit sellest arvab. suur tänu ja nüüd saab minutiks sõna härra Arlaki. suur tänu, härra president, proua Ashton. mina jagan äh, nende kõnelejate seisukohta, kes on tõsiselt hukka mõistnud viimased tuumakatsetused Põhja-Koreas. tegemist on agressiivse režiimiga ja oluline on seda, oluline on tagada stabiilsus selles piirkonnas ja Korea poolsaarel, kuid oluline on meenutada, et mitte keegi ei peaks omama mm, tuumarelvi. ei Korea, Põhja-Korea ega Iraan ega ka nende kritiseerijad. Euroopa julgeolekut ei ole võimalik tagada sellega, et mõnedel on olemas tuumaheidutus, millega on võimalik kõik hävitada. kui me, me peaksime muutma illegaalseks tuumarelva omamise kõikjal, kõikides riikides. kui me seda ei tee, siis ei ole meil võimalik ka edu loota selles valdkonnas Põhja-Koreas. suur tänu, viimane kõneleja, ka ühe minuti saab kõnelda härra Sala. kallid kolleegid, kui Euroopa Liit tahab otsesemalt olla osaline Korea olukorra lahendamisel, siis tuleb kõigepealt suurendada oma poliitilist kohalolekut selles piirkonnas meie tegevus äh, Myanmaris näitab, et see on võimalik. mis puudutab tuumakriisi, siis Euroopa Liit saab anda näiteks oma panuse ka selle kaudu, et kasutab oma strateegilisi partnereid Venemaad ja Hiinat. Hiina seisukoht Põhja-Korea suhtes on otsustav, aga venelaste öö, seisukoht ei ole vähem tähtis. kui me kaasame mõlemat riiki, siis see on küll ka keeruline ja raske ülesanne, aga see kindlasti aitab ka meie diplomaatilist tegevust tugevdada, aitäh! aitäh, Boris! liigume nüüd edasi, järgmiseks on meil vaba mikrofoni voor. ja anname sõna vaid minimaalsel arvul kõnelejatele, esinemise aeg on üks minut, kõigepealt saab sõna proua Korhola. aitäh, president meie ei saa nõustuda selle nii-öelda hasartmänguga, mida teeb Põhja-Korea ja me ei saa nõustuda ka sellega, kuidas on maha surutud nende oma rahvas, kuidas nad on laagritesse saadetud. möödunud nädalal avaldatud raporti kohaselt on olukord halvenenud veelgi, toimuvad eh, hukkamised, rahvas nälgib ning vangilaagrid eh, on selgelt näha äh, kaugetes paikades äh, satelliitfotodelt. Äh, vangilaagrites on kinni pandud üle kahesaja tuhande inimese, neid kasutatakse sunnitöö tegemiseks, on öeldud, et, et rahva olukord selles riigis on maailmas kõige hullem, aga samas ka teave olukorra kohta on väga puudulik ma loodan, et kõrge esindaja Ashton äh, selgitab meile, milline on Euroopa Liidu strateegia selle riigi suhtes. aitäh. härra Semke, palun. aitäh, sooviksin avaldada tänu teile olen Põhja-Koreas korduvalt käinud eh, ning eh, mitmete nädalate pikkuse eh, kogemuse põhjal võin öelda järgnevat. Ehm, aeglaselt, kuid pidevalt on näha muutuste sümptomeid. on tehtud katseid võtta väikesemahuliselt kasutusele vabakaubandus aspekte ning ma usun, et mitmepoolne kaubandus ongi ainus tõhus äh, abivahend. Äh, selgelt tuleb mõelda muidugi sanktsioonide peale, mis on sätestatud äh, Põhja-Koreale ja vaja on teha koostööd Hiinaga, kuna Hiina on ainus riik, kellega Põhja-Korea on head suhted säilitanud. aitäh! ja nüüd kolleeg Lohpilem, palun. austatud president, austatud kõrge esindaja inimõiguste allkomisjonis oleme arutanud inimõiguste olukorda Põhja-Koreas ja mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on inimõiguste küsimust pidanud prioriteetseks, selle välja toonud ka inimõiguste komitees ja et on valmis uurima inimõiguste rikkumisi Põhja-Koreas vangilaagrid, kus on kinni umbes kakssada tuhat inimest, on tõendiks, et et olukord halveneb, neid laagreid ehitatakse üle, üha juurde, seda näitavad satelliitfotod ning eh, vangilaagritesse ei ole kinni pandud mitte ainult täiskasvanud, vaid ka lapsed, kes kannatavad tõsise toidupuuduse käes ÜRO-s on tõstatatud vangilaagrite küsimus ja ma usun, et see on üheks prioriteediks, millega tuleb tegeleda. aitäh! nüüd saab sõna doktor Tšanak, aitäh, president, Põhja-Korea on üks isoleeritum, brutaalsem diktatuur maailmas eh, ning eh, hiljutised tuumakatsetused, eh, ballistiliste rakettide katsetused tähendavad seda, et rahvusvaheline üldsus kuus osapoolt peavad eh, suurendama jõupingutusi selleks, et eh, Põhja-Korea eh, rahumeelselt ühendada Lõuna-Koreaga. selle hinnaks on see, et Hiina tuleb saada enda poolele, tuleb teha nendega koostööd ning tuleb lubada, et Korea poolsaar täielikult demilitariseeritakse, et USA viib väed sealt välja tuleb meeles pidada seda, et, et Venemaa on endiselt vihane sellepärast, et NATO laienes Ida-Saksamaale, mida nad lubasid, et seda juhtub. E, Hiinale tuleb anda suur präänik e, selleks, et nad oleksid meie liitlased ning e, Ühendatud Korea puhul, kus oleks üleminekuvalitsus, kahjuks katkestatakse kõnelejad. ning vaba mikrofoni voor on nüüd lõppenud ja lõpetuseks saab sõna komisjoni asepresident proua Catherine Ashton. Sorry, the microphone's just coming on. Thank you very much um.... palju tänu. ma usun, et äh, meie seisukohad selles osas, mis Põhja-Koreas toimub, on ühesed, tegemist on brutaalse režiimiga, kes kohtleb oma kodanikke väga halvasti ning koos Jaapaniga inimõiguste äh, komitees äh, Genfis püüame äh, luua uurimiskomisjoni, et, et, et teada saada, mis seal toimub. samas me oleme täielikult teadlikud nendest õudustest, mis toimub, toimuvad Põhja-Korea rahvaga. samas me jätkuvalt et äh, kavatseme anda toiduabi inimestele toiduabiprogrammi raames. me oleme Hiinaga arutanud Põhja-Korea ähm, küsimust juba mõnda aega ja äh, oleme püüdnud ähm, Hiinaga äh, rääkida seda, kuivõrd oluline on tõesti jõuda inimesteni ja avaldada vajalikku survet, Hiina-poolne surveavaldus tõepoolest on ääretult oluline, aga samas me peame ka ise jätkama surve avaldamist, eh, tagamaks, et, eh, et täidetakse kõik kohustused, eh, mille on sätestanud ÜRO Julgeolekunõukogu ning me soovime, et Põhja-Korea taastaks kontaktid rahvusvahelise üldsusega ning jätkuvalt avaldame survet senikaua, kui nad tulevad jällegi laua taha. aitäh, asepresident! austatud äh, president. ma näen, et, äh, et te järgite rangelt reegleid, aga mina palusin sõnu sii-, sõna siis, kui teie eelkäija juhatas istungit ja kahjuks äh, nüüd presidendid vahetusid ja minu nimi on kuidagi ära kadunud. igal juhul äh, palun andke mulle vähemalt järgmises päevakorrapunktis sõna. jah, tõepoolest äh, asepresident on juba lahkunud, aga ma võin tõesti protokolli kirja panna, et, et te soovite sõna ja, ja kuidagi on see nimi ära kasutanud. aga ma võtaksin siis äh, sõna järgmises päevakorrapunktis. võtame teadmiseks teie soovi, härra Obermeier sellega on Põhja-Korea, Korea debatt lõppenud. hääletamine toimub homme kell pool üksteist ja järgmine päevakorrapunkt on, on eriti oluline, olulised on kõik päevakorrapunktid, aga järgmises päevakorrapunktis arutame koos eh, liidu välisasjade julg-.